el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas, señora komissaria, señor. tere päevast, auväärsed saadikud, proua volinik, härra minister. jätkakem eilse istungi protokoll ja eile vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad. kas teil on nende kohta kommentaare? tundub, et ei. seega on selle koosoleku protokoll heaks kiidetud. Läheme esimese päevakorrapunkti juurde täna päeval. nõukogu ja komisjoni avaldused poliitilise olukorra kohta Rumeenias mul on hea meel siin tervitada härra Skronead, Rumeenia parlamendi esimeest ja härra Slovat, kes on parlamendiga suhtlemise minister. tere tulemast meie auväärsetele külalistele, suur tänu tulemast see on ilmselge märk sellest, kui oluline praegune arutelu on. ja nüüd annangi kohe sõna härra Mavro Jaanisele, kes kõneleb nõukogu nimel. ja seda poliitilisest olukorrast Rumeenias. siinkohal tahaksin, härra Mavrojanis, teid isiklikult ja Küprost eesistujana üldiselt tervitada